ettevõtmises ja saame koos tegutseda selle eesmärgi suunas järgmiste nädalate ja kuude jooksul. suur tänu, Lady Ashton, me oleme saatnud seitse resolutsiooni eelnõu äh, selle arutelu lõpuks. ja erinevatelt fraktsioonidelt on esitatud need resolutsiooni ettepanekud, GUE, äh, liberaalid, rohelised, Rahvapartei, sotsiaaldemokraadid ja selle avaldusega loen arutelu lõppenuks ja hääletus toimub homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt on äh, härra Broki ja Bukoltieri raport Euroopa välisteenistuse korralduse toimimise läbivaatamine kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. <clears throat> ja kõigepealt annan sõna härra Brokile kui raportöörile neljaks minutiks. härra president lugupeetud juhataja, lugupeetud kõrge esindaja, äh, komisjoni asepresident, äh, lugupeetud kolleegid. Madridis äh, sõlmisime tola, toona kokkuleppe, et Euroopa Parlament, komisjon, nõukogu kõrge esindaja leppisid kokku välisteenistuse ülesehitamises. välisteenistus, mis toetab siis kõrget esindajat vaja oli siis äh, komisjoni ja nõukogu äh, võimekust äh, ühendada ja jõuda ühise Euroopa poliitikani, mis tõesti esineks ühel häälel ja vaja oli saavutada sünergiaefekte, mis tuleneksid kolme seisukoha ühendamisest. ja me võime öelda, et klaas on pooltäis või pooltühi, mina arvan, et klaas on pooltäis me peame vaatama, et äh, viimase kahe ja poole aasta jooksul toimunud ülesehitustöö käigus on väga palju saavutatud ning äh, baroness Ashton, ma arvan, et paljudes valdkondades, nagu näiteks Serbia ja Kosovo, on äh, tõesti olnud märkimisväärseid saavutusi, aga ma näen, et on probleeme välisteenistuse ja komisjoni teenistuste koostöös, võib-olla ka sellepärast, et komisjoni asepresidendi roll ei ei ole komisjonis endas alati teada ja on hirme üht-teist äh, kaotada. me peame olema teadlikud sellest, et äh, et naabruspoliitika tuleb anda välisteenistuse pädevusse. me näeme ka, et nõukogus ei edene asjad. Mali puhul otsustati oktoobris saata sinna koolitusmissioon ja jaanuari lõpuks ei olnud mitte midagi veel toimunud. mõlemal poolel ei võetud langetatud otsuseid tõsiselt. struktuurilise koostöö küsimus äh, ei ole samuti edasi liikunud, äh, mis puudutab lahingugruppe. ja sellepärast ma arvan, et me peame mõtlema, kuidas neid asju parandada, mis äh, tagaks sellise olukorra, et äh, kõrge esindaja oleks äh, välisvolinik kuidas äh, nõukogu ähm, poole peal asju parandada, kuidas tugevdada mehhanisme, mis tagaksid parema välisesindatuse ja parema sisemise koos, töö koordineerimise ja see peab toimima niimoodi, et me teeme selgeks selle, et see teenistus on kõigi Euroopa Liidu institutsioonide teenistus ja et liikmesriigid ei saa eh, seda kontrollida. et eh, näiteks eh, see riik, mida mina kõige paremini tunnen, tahaks näiteks mõjutada mm, saadikute ametisse nimetamist ja tegelikult on nüüd see aeg lõppenud, kus olid võimalikud mingid vahevariandid, äh, äh, kus liikmesriigid pidid, pidid saama kolmkümmend protsenti äh, ametikohtadest, vaid nüüd tuleb kõigil tasemetel kasutada samu menetlusi, vaja on läbi viia kontroll selleks, et tagada saatkondade ja teenistuste parem toimimine. ja endiselt on meil raskusi sellega, et äh, ei toimi hästi aruandlus ja ei edastata korraldusi selge peab olema see, et sõltumata sellest, kas tegemist on valitsustevahelise osa või ühenduse osaga, saab suhtlus käia ainult saadikute kaudu, selleks et tege-, oleks tagatud ühtsus, et ei võetaks erinevaid meetmeid. kõik see on välja mõeldud selleks, et meil oleks ühenduse tegutsemine, et meil oleks sidusus ja et tegemist ei oleks sellega, et erinevad institutsioonid äh, ajavad oma asja ning ma arvan, et meil on vaja äh, toetada parunes Ashtonit äh, nendes äh, kohtades, kus me saame seda teha. parunes Ashton soovib kahe aasta pärast samuti raportit koostada. ma loodan, et meie raport on teile selleks abiks ähm, ning me loodame, et me kohtume jälle sügisel ja saame teada, milliseid järeldusi teie olete teinud ja me saame viimast aastat, mis me veel ametis oleme, kasutada selleks, et meil oleks tõesti välisteesitus ja loodetavasti viie aastaga on suudetud see ka tõesti korralikult toimima panna. juhataja, härra Brock. Te olete ju pikaaegne parlamendisaadik Teil on muidu kuus minutit aega, aga tavaliselt jaotatakse nii, et äh, alguses neli minutit, pärast äh, kaks minutit, aga kuna te praegu kasutasite ära viis minutit, siis äh, lõpuks on teil aega ainult üks minut ja nüüd annan ma sõna härra Gualtierile ja ütlen talle sama asja. et te võite oma kuut minutit jagada täpselt nii, nagu te ise soovite. aitäh aitäh, härra juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. selle raportiga tahame võimaldada positiivset lähenemist Euroopa välisteenistusele. on äh, tuvastatud probleeme, mida on vaja kõrvaldada, viidatakse ka suurtele edusammudele, mida on viimastel aastatel saavutatud, äh, alates äh, sellest ajast, kui kahe tuhande kümnendal aastal see teenistus tööd alustas. me teadsime tol ajal, et ilmselt ei ole lihtne Euroopa Komisjoni, Euroopa äh, nõu-, nõukogu ja, ja liikmesriikide ametnikega äh, koostööd teha. nii et me tahtsime samuti koos äh, komisjoniga äh, saavutada seda, et meil oleks kõikehõlmav poliitika, et see, et oleks tagatud areng, et see ähm, käiks komisjoni kaudu, aga oleks tagatud ka parlamentaarne kontroll. tegemist on äh, asjadega, mida me oleme ka saavutanud, me saame öelda, et äh, välisteenistusel on suuremad pädevused, kui komisjon algselt arvas, aga see äh, välisteenistus on, äh, seisab komisjonile lähemal kui nõukogu algselt arvas ja mm, on allutatud paremini parem, parlamendi kontrollile, kui algselt arvati nii et tagatud on parem sünergia erinevate instrumentide vahel erinevad instrumendid on sidusamad. tihti panustatakse mittesiduvatele lahendustele. tihti üritatakse edendada pigem häid suhteid riikide vahel, mis aga ei välista sõjaväeliste vahendite kasutamist ning kahe tuhande kümnendal aastal tõstatasime teema, et tuleb tegeleda ka õigusküsimustega ja meil on sellega seoses kaks äh, probleemi, mis ei võimalda välisteenistusel kogu oma potentsiaali ära kasutada. ma mõtlen siin näiteks põhimõttelisele valikule, mis tehti kahe tuhande kümnendal aastal, ma ei pea seda äh, üle kordama, mida härra Brock just äh, mainis, ma saan toetada saadikuid, kes ütlevad, et tegemist on olnud komisjoni ase, et komisjoni asepresidendi roll tuleks äh, muuta äh, mõistlikumaks, et vaja oleks parandada kriiside ohjet, et äh, tuleb tagada mm, ka amet, ametisse nimetamiste autonoomia, et liikmesriigid ei saaks sellesse sekkuda. vaja on samas aga ka mõningaid asju uuesti läbi vaadata ning äh, me tahame juba praegu öelda, et parlamenti tuleb sellesse kaasata täpselt nagu kahe tuhande kümnendal aastal. ma olen äh, lootusrikas, et äh, meil õnnestub teiega head dialoogi pidada, proua Ashton, ja et meil õnnestub saavutada parem instrument selleks, et oleks võimalik äh, adekvaatselt poliitikat ajada, mis vastaks teie ambitsioonidele ja soovidele. aitäh, äh, härra Gualtier. ja nüüd saab sõna proua Ashton. suur tänu, juhataja. ma usun, et sellest saab olema äärmiselt huvitav ja elav mõttevahetus ja ma tahan kõigepealt õnnitleda raportööre härra Brocki ja härra Galtierit väga hästi läbimõeldud ja tasakaalustatud raporti eest. koos härra Forstoffiga olite teie kaasautorid poli-, Madridi poliitilise lepingu sõlmimisel, millega loodi eh, Euroopa välisteenistus aastal kaks tuhat kümme. Teie pühendumus ja toetus meie teenistuse loomisele oli äärmiselt oluline ja mul on väga hea meel näha, mida teie raport sisaldab tol ajal meie eesmärk oli luua kahekümne esimese sajandi Euroopa teenistus, mis hakkaks tegelema nende uute väljakutsetega, mis pidevalt meie ees tõusid. selleks, et anda väärtust liikmesriikide tegevusele juurde, et äh, olla midagi enamat kui välisministeerium, sest meil on ka arengu- ja kaitseministeeriumi äh, funktsioonid meie tugevus, meie suutlikkus reageerida kriisidele äh, on väga erinev nii lühi- kui pikaajalistele humanitaar- kui ka arengukriisidele, julgeoleku ja poliitilistele väljakutsetele ja samuti sõjalistele tsiviilmissioonide saatmine, selleks et saavutada kestev julgeolek ja äh, jõukus kaks ja pool aastat pärast eh, teenistuse loomist saame öelda, et meil on kaasaegne tegutsev teenistus, eh, mis tõmbab ligi kõige paremaid diplomaate ja ametnikke kõikjalt Euroopast mitte keegi ei ole seda kunagi määratlenud äh, enne Lissaboni jõustumist. nüüd, kui me oleme näinud neid muutusi ja need muutused on kanda kinnitanud, on muutunud lihtsamaks määratleda seda, mida me tähendame Euroopa Liidu välispoliitika jaoks. minu jaoks see sisaldab kolme võtmetähtsusega elemente. kõigepealt meie naabrusriigid. kui ma asusin ametisse, ma ütlesin, et me peame Euroopa Liidus kindlaks määrama, mida me suudame ära teha oma vahetus naabruspiirkonnas ja ma usun, et Euroopa Liidul on suur mõjuvõim ja võimalused edendada ähm, ja ellu viia muudatusi naaberriikides. teiseks, terviklik lähenemine. kolme erineva ameti liitmine äh, muudab Euroopa Liidu väga unikaalseks äh, partneriks, sest me kombineerime oma diplomaatia võimalusi, toetame õigusriigi põhimõtteid, sõjalisi tsiviiloperatsioone. me tegeleme mitte ainult sümptomitega, vaid ka kriisi põhjustega või olukorra põhjustega ja me suudame kohal viibida ka pikemat aega. nüüd kriitilise massi saavutamine. me kujutame endast maailma suurimat majandust ja tänapäeva maailmas on sellel kaalu. koos me suudame saavutada seda, mida üksikud liikmesriigid ja nad kõik seda ka ütlevad, ei suuda ja sel põhjusel on õige, et Euroopa Liit juhib meie tegevust siis Somaalias, Serbia, Kosovos ja ka Iraani tuumaküsimusi äh, enne nüüd välisteenistuse tegevuse ülevaatet eh, me peaksime vaatama, kuidas on võimalik veel tegevust tugevdada ja meie suutlikkust suurendada nendes võtmetähtsusega piirkondades. mul on hea meeles, et te nõustute meiega mitmetes küsimustes, ma igati toetan teie ambitsioone eh, ehitada üles tugevam ühendatud eh, talitus, mis esindaks Euroopa häält ja Äh, ma samuti toetan äh, teie rõhuasetust äh, komisjoni asepresidendile, et tagada üleüldine sidusus Euroopa Liidu välisteenistus äh,, välissuhetes. ja samuti ma kutsun üles ka positiivselt panustama meie teenistustegevuse ülevaatusse Äh, välisteenistus äh, suudab äh, koondada erinevaid institutsioone, nende panuseid, ka liikmesriikide panuseid ja samal ajal maksimeerida meie mõjuvõimu ja vähendada kulutusi meie kodanikele ja liikmesriikidega. Te näete eelseisvas ülevaates, et selles on väga palju sarnast teie raportiga. ma ei räägi sellest mitte ainult sellest, mida me oleme teinud, vaid ka seda, mida on võimalik täiustada ja parandada tulevikus ja lühemas perspektiivis ma tahaksin äh, loomulikult teha soovitusi nii-öelda lühiperioodi kiirvõitudeks, kuid ma keskendun ka nii-öelda keskpika perspektiivi soovitustele ja muudatustele Nende soovituste eesmärk on tõhustada veelgi meie teenistuse tegevust eh, selleks, et teha järgmine samm meie tegevuspoliitikas. kuid me ei peaks ennast petma. Lissabon jättis ühise välis- ja julgeolekupoliitika valitsuste vahelise meetodi alla ja ühehäälsuse otsuste alla olukordades, kui puudub aga poliitiline tahe või liikmesriikide vaheline kokkulepe, eh, eh, on teenistuse tegevusel piirid ees üks meie põhiülesandeid on tegutseda mitte ainult Euroopa Liidu institutsionaalse mälu asutusena meie välispoliitikas vaid olla ka selgeks autoriteetseks juhiks konsensuse loomisel liikmesriikide vahel strateegiate prioriteetide osas ning tiheda koostöö arendamisel komisjoni Euroopa Parlamendiga. ja selles osas äh, ma täidan ka oma rolli nii kõrge esindajana kui asepresidendina, et me saaksime seda kooskõlastamist ja koordineerimist teha, mida ka raportis rõhutatakse kui äärmiselt olulist aspekti. Äh, partnerlussuhted parlamendiga on ka oluline osa sellest edust kokkulepe poliitilise aruandluses kohta on kaasa toonud märkimisväärseid eh, edasiminekuid. Eh, on sisse viidud muudatused eh, äsja ametisse nimetatud delegatsioonide juhtide kuulamisel ja meie eriesindajate puhul Eh, suurepärane koostöö on olnud ka valimisvaatlusmissioonide puhul, eh, avaldan tunnustust parlamendile ja me oleme eh, intensiivistanud dialoogi kõikidel tasanditel, sealhulgas ka väga tundlikes küsimustes ja oleme jaganud omavahel ka konfidentsiaalset infot ma olen alati julgustanud oma juhtivametnikke olema avatud ka Euroopa Parlamendi suunal ja nad on osalenud rohkem kui sajas erinevas ürituses parlamendis ja ma igati avaldan austust äh, ka teie komisjonidele, kes äh, on teinud väga palju selleks, on alati toetanud meie delegatsioonide juhte ja ametnikke ja ma loodan, et äh, me suudame veelgi täiustada seda koostööd. oma arut- äh,, raportis tahaksin keskenduda kolmele peamisele mm, valdkonnale. kõigepealt koostöö komisjoniga, seejärel äh, minu asetäitjad ja meie teenistuse äh, struktuur ja tegevus. terve rida küsimusi on esitatud ka koostöö kohta välisteenistuse komisjoniga komisjoni vahel. Äh, ma leian, et teinekord me alahindame seda head edu, mida me oleme saavutanud äh, vajalike toimivate lahenduste leidmisel äh, pärast seda, kui välisteenistuses sai eraldiseisev organ kui ma mõtlen sellele tagasi, siis ma mõtlen, kui me poleks seda alahinnanud, kui palju lisatööd me oleks pidanud teinud. kooskõlas raporti soovitustega mm, me jätkame just arutelusid selle valdkonna üle, et mu paremini ära kasutada ja sagedamini ära kasutada välissuhetega tegelevate volinike rühma kes tegutsevad minu juhtimisel. ma saaksin lisada ka väga palju ühist äh, äh, koostööd, mida me teeme teiste volinikega, komisjon Tšiolos, kes varsti läheb Mongooliasse pärast minu visiiti, et anda nõu põllumajandusele ja me koordineerime oma tööd ka Hiinas. Cecilia Marsson, Nelli Gröös, äh, koos me koostasime küberkuritegevuse strateegia. Antonia Tahani, kes on olnud tihe koostööpartner meie töös erasektori huvi tõstmisel Michel Barnier ja mina toetame Euroopa Nõukogus arutelusid kaitsetööstuse teemal. Kristina Georgieva on äh, tihedalt seotud meie mm, toimingutes Süüria kriisi lahendamisel ja muidugi Andres Piebals ja Stefan Füüle on minu igapäevases töös samuti koostöölised Äh, mul on hea meel, et raportis rõhutatakse ka äh, välisteenistuse strateegilist orientatsiooni äh, välisfinantseerimisvahenditele selleks, et saavutada välispoliitika, arengupoliitika eesmärgid ka teises küsimuses leian, et tuleb leida suuremat selgust, kuidas mm, asendajad saavad esindada kõrget esindajat mõttevahetustes ja parlamendis me peaksime paremini struktureerima seda tööd, et äh, anda volitusi volinikele esindada kõrged esindajad nii parlamendi küsimustes kui ka rahvusvaheliselt. me peame minema isegi kaugemale, andma konkreetselt meie mandaate näiteks missioonide läbiviimiseks äh, liikmesriikide välisministritele, selleks et veelgi tugevdada ühind-, ühenduse seisukohtade kollektiivset mõju. et äh, Euroopa Liidu nimel seda sõnumit eh, edastada ministrite poolt ja ka oma riikide poolt. ja paremini peaksime eh, eh, üles ehitama ka oma teenistuse ja korraldama selle tegevust. me oleme väga palju saavutanud, kuid me peame tunnistama, et see töö jätkub ja ma tervitan seda rõhuastust eh, sellele, et me peame kõige paremini ära kasutama oma ÜKP eh, tsiviil- ja sõjalismissioonid. Eh, me oleme saatnud rohkem kui seitse tuhat inimest Mogadishusse, Tripolisse, Bamakosse, Kabuli ja Bagdadi. ma tugevalt toetan teie ettepanekuid tõhustada meie otsustustegemisprotsessi operatsioonide läbiviimisel ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika ning välispoliitika valdkonnas. me oleme juba arutanud äh, menetluste lihtsustamist liikmesriikidega. see saab olema väga oluline prioriteetne küsimus, äh, valmistudes Euroopa Ülemkoguks detsembris. samuti me peame üle vaatama oma sisestruktuuri ja äh, see, täpsustama ka äh, aruandlusliine, äh, eriti arvestades praegust rasket eelarve olukorda. juba kahe tuhande neljanda aasta eelarves teen ettepaneku vähendada palgaastme AD kuusteist ja AD viisteist arvu ja loodan, et ähm, järgmised sammud selles suunas jätkuvad ka järgmisel aastal. mul on muidugi personaliküsimused ähm, on jätkuvalt tähelepanu all nii teie raportis kui ka ähm, nendes aruannetes, mis oleme saanud liikmesriikides. ma tahan tänada Pierre Monti ja tema juhitud meeskonda, mida, äh, selle suurepärase töö eest, mida on teinud viimase kolme aasta jooksul. iga-aastane personaliraport, mille me varsti esitame parlamendile, näitab, et me oleme saavutanud head edu ja taganud ka kõikide liikmesriikide esindatuse ja ka äh, edendanud naiste esindatust juhtivatel kohtadel kaheksateist protsenti välisteenistuse personalist on nüüd liikmesriikides, kes äh, ühinesid Euroopa Liiduga äh, pärast kahe tuhande neljandat aastat. see on väga lähedane selle kahekümne protsendi määrale äh, Euroopa Liidu üldrahvastikust. see samuti peegeldab seda, et ka sooline tasakaal on alati olnud meie peamiseks prioriteediks. kui ma asusin tööle, meil oli ainult üksteist delegatsiooni juhti naist, nüüd on neid kakskümmend neli ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, on ette nähtud lisada veel neli. Helga Schmidt, meie poliitikadirektor ja äh, peasekretäri asetäitja tegutseb väga aktiivselt, et äh, välja arendada meie teenistuses töötavate naiste võrgustik. me oleme üsna lähedale jõudnud ka selle ühe kolmandiku sihtmärgini, et värvata tööle diplomaate liikmesriikidest. Äh, me vajame personalistrateegiat, mis pakub välja atraktiivseid karjäärivõimalusi kõikidele välisteenistuse ametnikele, sealhulgas ka nendele ametnikele, kes tulevad komisjonist ja nõukogu sekretäriadist. ja mul on hea meel, et järgmisel kuul me avaldame Äh, konkursi välisteenistuse ametikohtadele ka Euroopa Parlamendi ametnikele ja teiste institutsioonide ametnikele äh, ja samuti ka Horvaatia diplomaatidel. ja kahjuks meie ambitsioone piiravad äh, rahalised vahendid ja me peame arvestama ka eelarve olukorraga. ja ma olen väga tänulik parlamendipoolsele toetusele. Te teate, et palgastafi ja muud vahendid olid meil pärandiseks komisjonid ja nõukogus ja me väga palju sõltume veel komisjonist me tahame vähendada dubleerimist. me peame leidma vahendeid ka uute ülesannete täitjatele ja nagu ma ütlesin, välisteenistus peab endiselt olema kohal ja nähtav äh, kriisikolletes ning reageerima muutustele ja ma viitan siin meie delegatsioonidele Myanmaris ja Liibüas kuid väga sageli sellega kaasneb paratamatu julgeolekukulud kolmkümmend miljonit aastas Kabulile, Liibüale, Bagdadile ja teistele kõrgendatud riskiga riikidele. ma olen veendunud, et me peame läbi vaatama oma eelarve, et liikmesriigid arvestaksid, millised on võimalused kokkuhoiuks ka äh, liikmesriikide diplomaatilistes teenistustes Äh, äh, et jagada ühiseid aruandlusi, äh, leida ühine koht meie Euroopa majadele ja edendada taolisi kokkuleppeid ressursid on muidugi võtmetähtsusega kõikides uutes tegevusvaldkondades e, ja eriti meie sõjaliste ekspertide puhul delegatsioonides, just nendes valdkondades, kus meil on veel vähe pädevusi ja need muutused ei tule üle. lõpetuseks ma tervitan teie raportit ja te näete, et selles on väga palju ühist minu ettepanekutega me oleme ehitanud üles oma teenistuse nullist ja oleme teinud temast tõeliselt toimiva teenistuse kolme aasta, vähem kui kolme aasta jooksul. väga palju on vaja veel teha e, ja ma loodan, et te jätkuvalt toetate e, e, seda ühist ettevõtet veel minu ametisaja jooksul ja veel kauem on. aitäh, proua Ashton ja nüüd on üheks minutiks sõna proua Neinskil eelarvekomisjoni nimel. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud härra Brock, lugupeetud äh, proua volinik. viimasel kahel aastal oleme tegelenud Euroopa Liidu välisteenistuse struktuuriga. nüüd on tulnud aeg tegeleda teenistuse edasise arenguga äh, Ehm, sest tegemist on Euroopa diplomaatia ehm, tugisambaga, sellepärast ma arvan, et äh, Euroopa delegatsioonide rahastamine peaks sõltuma Euroopa Liidu strateegilistest huvidest, ainult äh, prioriteete seades meie välisteenistuse äh, huvide hulgas saame me optimaalselt kasutada oma ressursse. võttes arvesse vajalikke eelarvekärpeid, olen ma arvamusel, et Euroopa välisteenistus ja liikmesriikide välisministeeriumid peavad tegema tihedamat koostööd nii nii igapäevases tegevuses kui ka kogemuste vahetamises. ainult nii on võimalik tagada seda, et Euroopa töötab tõhusalt ja et pannakse paika prioriteedid. ma kutsun üles välisteenistuse juhti jätkama püüdlusi, tagada geograafiline tasakaal, võttes rohkem tööle Ida- ja Kesk-Euroopast pärit töötajaid ning ma toetan väga seda, et soovitakse saavutada soolist võrdsust. see arutelu ei ole retooriline harjutus, vaid see on võimalus mõelda, milline oleks, võiks olla Euroopa Liidu roll rahvusvahelisel areenil. aitäh! aitäh! lugupeetud kolleeg. ma ei näe, et härra Kalfin oma koha peal oleks, tegelikult peaks ta võtma sõna eelarve kontrolli komisjoni nimel. eks me näe, kas ta jõuab hiljem saali. ja mm, Rahvapartei nimel saab nüüd kaheks minutiks sõna härra Salafranca. aitäh lugupeetud juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. esmalt sooviksin õnnitleda El Elmar Brocki ja Roberto Gualtierit. Need soovitused on väga hästi kooskõlas kahe tuhande kümnendal aastal tehtud nõukogu eh, otsusega, et kahe poole aasta pärast tuleb läbi viia hindamine eh, välisteenistus on loodud, toimib, me peame tunnustama välisteenistuse juhi proua Ashtoni ja tema kaastöötajate saavutusi. välisteenistus äh, on äh, pandud äh, raamidesse, on antud inimressursse, rahalisi vahendeid ja ei saa nõuda ka imesid, äh, sest äh, Euroopa Liidu personalivõimalused ja äh, rahalised võimalused on sarnased näiteks Taani võimalustega. loomulikult võib parandada koostööd välisteenistuse erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. ja loomulikult oleks äh, võimalik äh, vähendada äh, kõrge esindaja tööd äh, näiteks koordineeriva organi, konsulteeriva organi loomise kaudu, näiteks Türgi rakkerühma kaudu, Jeemeniga me oleme sõlminud näiteks ka lepingu, et Hispaania kuningriik võtab seal enda kanda konsulaarülesanded ma arvan, et vaja on motiveerida ka ametnikke, seetõttu on vaja ka poliitilist tahet, et Euroopa Liit tõesti räägiks ühel häälel, et meil oleks tõhus, koordineeritum ja nähtavam välispoliitika, selleks on vaja selleks, et vältida ebasoovitavaid olukordi, nagu näiteks Süüriat puudutanud arutelu, teha ka vastavaid samme aitäh ja nüüd saab sõna Anna Gomes S ja D fraktsiooni nimel. Construir uma instituição do começo nunca é tarefa simples e por isso institutsiooni loomine algusest peale ei ole üldse lihtne töö ja äh, proua Ashton on sellega hästi toime tulnud minu meelest. ta äh, peab igatahes, ta on ära teeninud meie tänu ja kiituse. viimastel aastatel on välisteenistus äh, astunud oma esimesi samme, on muutunud tegusaks. E, e, see e, teenistus peab kaitsma Euroopa strateegilisi huve, edendama meie ühisväärtusi ja me ei tohiks selle väljatoomisel väga tagasihoidlikud olla. Eh, proua Ashton on olnud poliitiline koordinaator mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool eh, Euroopat, kui tegemist on olnud humanitaarkriisidega näiteks eh, tõepoolest tegemist on kahese rolliga, e, nii kõrge esindaja kui ka komisjoni asepresidendi roll on olulised selleks, et saada pidevalt ressursse, vajalikke ressursse e, ja kõrge esindaja peab e, olema liidri rollis, ta peab esitama väljakutseid, ta peab lahendama raskeid olukordi E, peab tegelema ühtse välis- ja julgeolekupoliitikaga, e, mitte tegema seda e, lihtsalt, vaid tulema selle kõigega toime praeguse finantskriisi ajal liites erinevad ressursid ja ainult niimoodi suudame me täita oma rahvusvahelisi kohustusi. lõpuks Äh, proua Ashton peab juhendama ja juhtima meie tegevusi äh, humanitaarvallas. me peame toetama teda selles tegevuses, tagamaks, et äh, oleks selle jaoks ka vajalikud instrumendid, vajalik on ähm, dialoogid inimõiguste vallas kolmandate riikidega, strateegiliste partneritega äh, Brasiilia, Venemaa, Hiinaga. ma soovin edu. Äh, suur tänu, proua Koomes. ja nüüd äh, proua Neits, proua kõrge esindaja, Lissaboni leping tegi Äh, Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikast äh, Euroopa mm, äh, diplomaati, ühesõnaga lõi selle kaudu Euroopa diplomaatilise söövi teenistuse. me ei saa siin rääkida Euroopa diplomaatiast, me räägime välisteenistusest ja täpselt sellepärast on olemas ka Euroopa Liidu delegatsioonid ja neid delegatsioone juhivad nende juhid. see kõik võib eh, tunduda tähtsusetuna, aga tegelikult see näitab, mikspärast ähm, välisministeeriumid liikmesriikides suhtusid selle teenistusse loomisesse teatud kõh-, liiklusega, et meil on olemas Euroopa Liidu välisteenistus, eh, kaks aastat eh, pärast selle loomist on äärmiselt positiivne. see on iseenesest pisikene ime. loomulikult eh, alati võib teha kõike paremini kolme mütsi kandmine, kõige esind-, kõrge esindaja, komisjoni asepresident ja välisasjade nõukogu juht Eh, tähendab eh, seda, et inimesel on väga palju tööd, te olete väga eh, suure vastupidavusega naine, aga siiski te olete üks ja sellepärast me arvame, et teil peaks olema asetäitjad, kes siis täidavad poliitiliselt kõrge esindaja ülesandeid on vaja paindlikkust, sellepärast et olukord maailmas muutub väga kiiresti ja vaja on koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonidega. suur tänu, kolleeg. roheliste nimel proua Brandner, kaks minutit. suur tänu, ma tervitan proua Ashtonit. nii nagu minu kolleegid on juba öelnud, olete te tõepoolest saavutanud viimase kolme aasta jooksul väga palju ja olete ära teeninud selle eest kiituse. ma eh, olen ka nõus sellega, et me võime teha asju alati paremini ning see läbivaatus peaks olemagi eh, just niisugune inventuuri tegemine mulle tundub, et üks kõige tähtsamaid eh, eesmärke, mis teie teenistusel on, on see, et Euroopa Liit eh, muutuks eh, üheks kõige paremaks kriiside eh, vältijaks kriisi ohje valdkonnas ja teie ise rääkisite ka sellest, aga Jeemen, Myanmar, need on sellised konfliktid, mm, kus teie töö on olnud väga suur. Teie peaksite eh, olema eh, tegelikult oma rollis komisjoni asepresidendina veel tõsisem. Eh, härra Popovski ütles, et vaja on korralikku struktuuri, kolme aasta eest me niisuguse struktuuri loomisegi, aga nii nagu mu kolleeg siin ütles, ei ole võimalik, et, mm, et et te saate seda kõike juhtida ilma eri, eri konkreetse struktuurita. ma arvan, et nüüd on aeg eh, luua niisugune struktuur, mis võimaldaks Euroopal paremini eh, reageerida kriisidele ja teine punkt, mul on väga hea meel, et te seda ise nimetasite, eh, et ehm, toimub tehakse teatud määral topelttööd, seda juhtub kõige rohkem kõrgemal tasemel vähem allpool ja siis kõiki piiranguid seab ka karm eelarve. väga hea, et te rääkisite soolisest võrdõiguslikkusest ja tasakaalust diplomaatia vallas. et sellel on juhitud tähelepanu ka läbivaatuse käigus ja teil on kolm Ehm, mütsi, mida te kannate, palun võtke endale asetäitjad, et ei peaks kogu koormat üksinda pidama. sest et te peate, sageli juhtub, et olete mitmel koosolekul ühel ajal reformistas tiene la palabra también por dos minutos el doctor Tanok. ja nüüd ECR-i nimel härra. Quite... president, ma olin algselt üsna skeptiline välisteenistuse suhtes, äh, mis, millel oli potentsiaalne võimalus meie riik, rahvusriikide valitsustelt liiga palju võimet, kuid nüüd ma olen oma vaateid natukene pehmendanud. Äh, Cathy Ashtoni all on see teenistus äh, nullist üles ehitatud ja on saavutanud üsna suure konsensuse välispoliitika, meie ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vägivallas ja kõik liikmesriigid räägivad ühel häälel ja pole konflikti NATO-ga. nagu näiteks sanktsioonid Iraani tuumaprogrammi vastu, suurepärane Atalanta missioonitöö piraatide vastu võitlus Somaali rannikul, praegused koolitusmissioonid Malis ja Burmas ja viimane läbimurre Kosovo-Serbia küsimustes ja selle puhul ma südamest õnnitlen kõrget esindajat. Need edusammud näitavad väga hästi, mida me ootame välisteenistusel. see on mastaabiökonoomikal põhinev organisatsioon, mis teeb kasulikku tööd kindlalt määratud parameetrites, kuid siiski on kahe, kahetsusväärne, et selle raportiga üritatakse äh, välisteenistuse Äh, volitusi äh, laiendada. Äh, ECR ei ole nõus stsenaariumiga, kui Euroopa Liidu lahingurühmad saadetakse ähm, kiirreageerimisrühmadena. raportis rääg-, veel selles, et tuleb teha lõpp ühise kaitse- ja julgeolekupoliitikas ühehäälsuse lõpp, ühe, ühehäälsusele välis- ja julgeolekupoliitika on riikliku suveräänsuse äh, tugisambaks liikmesriikidel on erinevad prioriteedid, eelarved ja geopoliitilised soovid ja seetõttu ei ole üksikutele riikidele vastuvõetav äh, teha sellised äh, ohtlikud otsused, mis on vastuolus tema riiklike huvide. ECR samuti pöörab tähelepanu liikmesriikide sisendile nõukogus. kui me räägime institutsioonilisest raamistikust ja igasugused katsed vähendada seda rolli suurendab nende äh, vastuhääl, kes räägivad, et Euroopa Liidus pole piisavalt vastu. Relex tuleb uuesti üle vaadata, miks ei ole näiteks Panamas delegatsiooni, aga meil on suur delegatsioon Barbadosel. suur tänu, härra Tänak sinine kaardi küsimus on teile. Aleksander, kui ma sulle sõna annan. kuid ma ei anna sinise kaardi õigust, kui äh, see esitakse pidevalt üks, ühe kõne järel, siis sellisel juhul meil kõned ei lõppegi. poolteist minutit saab nüüd sõna Datma Figraf Äh, EFD fraktsiooni nimel. Euroopa välisteenistus on Euroopa Liidu välisteenistus ja Euroopa Liidu välisteenistus äh, lähtub eeldusest, et meil on ühised huvid kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. see on pettekujutus. Liibüas äh, osales missioonil ainult kaheksa liikmesriiki ja mitte kakskümmend seitse ja üks nendest ei olnudki Euroopa Liidu liikmesriige kakskümmend seitse liikmesriiki on äh, tahtepuuduse koalitsioon ja teinekord isegi vähem kui see. Äh, see on Euroopa Liidu välisteenistuse väga kulukas ettevõtmine. välisteenistuse ametnikud saavad väga kõrget palka, kuni sada ametnikku saavad tasu mis on suurem kui välis, Ühendkuningriigi välisministril. finantskliimal on ka omad tagajärjed ja seetõttu Ühendkuningriik on hakanud sulgema oma konsula, konsula konsulaate ja saatkondi ja sellegipoolest äh, meilt oodatakse ka olulist panust Euroopa Liidu välisteenistusse selleks, et edendada välispoliitikat, mis ei ole, ja ma kordan, ei ole meie poliitika ja kõige selle juures välisteenistus näitab veel kord, et Suurbritannia liikmelisus Euroopa Liidus tegelikkusest vähendab meie mõjuvõimu maailmas. kolleegid, ja nüüd GUE nimel saab sõna härra Meier. juhataja meie fraktsioon väga vastumeelselt toetas välisteenistuse loomist, arvestades selle struktuuri ja mandaati ja arvestades seda, et puudus äh, parlamentaarne kontroll selle üle. lõppkokkuvõttes aga välispoliitika liikmesriikides kuulub rahvusparlamentide kontrolli alla, kahjuks mitte äh, Euroopa välisteenistuse puhul ja see tekitab väga tõsist probleemi sest me näeme kattuvust liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste ja Euroopa Liidu äh, välisteenistuse tegevuse vahel. Äh, selle struktuuri jaoks peab olema Euroopa Parlamendis veel tähtsam roll, kuid me ei saa veel rääkida äh, sidusest Euroopa Liidu välispoliitikast. Euroopa välisteenistus peaks toetama meie välis- ja julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. loodetavasti Euroopa Liidu välispoliitika tulevikus toetub desarmeerimisele, koostööle ja poliitiliste konfliktide lahendamisele. suur tänu, sellega on lõppenud fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja nüüd saavad sõna ähm, parlamendisaadikud ja alustuseks saab sõna äh, asepresident Protasevitš suur tänu. E, juhataja, e, kõrge esindaja, alustan sellest, et e, välisteenistus alustas nullist kaks ja pool aastat tagasi, aga on nüüd näidanud ennast tõhusana selleks, et oma arvamust kinnitada, räägiksin olukorrast Serbiast ja Kosovost. Mm, Iraani äh, tuumaprogrammist või olukorrast Somaaliast. isiklikult mina eh, tegelen eh, naabruspoliitikaga ida suunas ja ma olen väga rahul, et eh, meie naabruspoliitika on hõlmatud ka välisteenistusega. delegatsioonid Eh, ja ka see tegevus, mida meie delegatsioonid viivad läbi idapartnerlusriikides, peaks saama kiitust. mina kohtun delegatsiooni juhtidega, ma annan eh, nendele teatud ülesanded ja delegatsioonide juhid delegeerivad ka osa oma tööd madalamale tasemele aga loomulikult alati võib asju teha ka paremini. ma tahaksin eh, juhtida eh, teie tähelepanu Amnesty International eh, arvamusele, kus öeldakse, et inimõiguste edendamisel on ehm, Euroopa Liit täna vähem tõhus kui enne välisteenistuse loomist. suur tänu, järgmine, järgmisena kolleeg Jäätemägi aitäh, juhataja. praegusel hetkel me jagame maailmas ringi võimu ja sellepärast on väga oluline, et välisküsimustes räägiks Euroopa Liit ühel häälel E, seepärast on vaja, et välisteenistus e, muutuks tõhusamaks, proua Ashton on teinud palju selle eesmärgi saavutamisel ja palju on saavutatudki, kuid siiski e, tekitab minus kõhklusi see, et teid on muudetud muudetud tohutu bürokraatia vangiks, seepärast peaks bürokraatiat vähendama me peaksime saama lahti kattuvustest, tuleb paremini informeerida nii liikmesriike kui eh, teisi tegu, tegijaid selles protsessis. üks asi, mida ma rõhutan, on see, et välisteenistus peab eh, tulema lähemale kodanikele, eh, siis seda on võimalik teha nii, kui ähm, Ehm, konsulaarteenistus eh, muutuks paremaks, kui Jeemenis, eh, eh, kui Jeemenis rööviti Soome paar ja Austria inimesed, siis ei olnud täpselt teada, kes, mida peab tegema. suur tänu, järgmine kõneleja, härra Lamstor, poolteist minutit. suur tänu ma tahaksin tuletada teile meelde, et umbes kolme aasta tagasi me rääkisime sellest, et me oleme eh, Euroopa välisteenistuse eh, toetajad eh, ja me ütlesime, et see välisteenistus peaks olema paremini struktureeritud. ja see on asi, mida ka täna uuesti räägitakse, räägitakse sellest, et peaksid olema poliitilised asetäitjad, sest et tegelikult ei ole võimalik, et kõrge esindaja teeks ära kõik töö, et ta oleks sajas kohas üheaegselt. ta lihtsalt eh, ei saa teha oma tööd, kui tal ei ole väga eh, tõsiseid poliitilisi asetäitjaid, see on soovituste esimene punkt. ja teine asi oli see, et eh, peaks olema selline laiem juhtimisfunktsioon, mitte et oleks ainult üks tugev poliitiline liider Eh, koridorides räägitakse sellest, et eh, teil peaks olema võimalik saada informatsiooni nii palju kui võimalik eh, oma liidripositsiooni eh, täitmiseks. ja nüüd viimasena mu kolleeg Tarmot ütles, et, et tõepoolest eh, liikmesriigid panevad oma konsulaate kinni ja just nimelt nad saavad seda teha sellepärast, et välisteenistus pakub seda teenistust, seda, mida nad enne tegid aitäh ja suur tänu ka mõistva suhtumise eest äh, sõbra ja kolleegina ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Lunatšek aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud proua Ashton, lugupeetud daamid ja härrad, ka mina soovin tänada proua Ashtonit ja tema meeskonda selle eest, mis neil on õnnestunud saavutada viimase kahe poole aasta jooksul. see ei ole olnud kerge, selle eest me kiidame ja tunnustame teid, sest kus veel toimuks see, et äh, ehitatakse üles struktuur ja ettevõte ehm, ja kõigepealt äh, nimetatakse juhid ja siis öeldakse, et kuidas see asi peaks tegelikult äh, toimima hakkama, nii et äh, selle ülesehitamine on tõesti tänu ja kiituse vääriline, see ei ole olnud lihtne ja teil on vaja läinud, oleks vaja läinud tõesti üleloomulikke võimeid, kui see oleks tõesti õnnestunud ilma igasuguseks kriitikaks alust andmata ja ma tahaks teid tänada selle eest, kuidas teil on õnnestunud äh, saavutada Kosovo ja Serbia vaheline leping, mida loodetavasti hakatakse ka ellu rakendama, see on tõesti saavutus, mis läheb ajalukku, seda ma ütlen selle koja äh, Kosovo raportöörina. on aga ka palju ähm, tõkkeid, mis ei ole võimaldanud ära kasutada täielikku potentsiaali ja ma ütleks, et osa neist on äh, seotud mitte välisteenistuse, vaid Euroopa Liidu ülesehitusega, näiteks ühehäälsusreegliga nõukogus ja põhjuseks on ka suuremad riigid, kes ei soovi tegelikult seda, et Euroopa välisteenistusel oleks keskne ja oluline roll Euroopa välispoliitikas aga selles ei ole süüdi teie, vaid äh, süüdlased on teised, meil oleks vaja uut konventi, mis paneks asjad uutele alustele lihtsam struktuur, teie esindajad tulevikus või esin-, või see, et teie järeltulijatel oleks eh, esindajad Ehm, need on tuleviku teemad. Te olete eh, võidelnud naiste osakaalu eest, vaja oleks ka seda, et eh, liikmesriigid esitaks rohkem naiskandidaate selleks, et oleks, selleks, et oleks parem leida, eh, paremini võimalik leida naistöötajaid. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Koval. suur tänu, juhataja. ja suur tänu, volinik ma olen jälginud Euroopa välisteenistuse tööd nendes riikides, mida ma olen kõige sagedamini külastanud, Ukrainas, Moldovas, Valgevenes, võin loetleda ka teisi riike. Need on edu näited, mis näitavad, et Euroopa välisteenistus on muutunud osaks Euroopa maastikust ja ma soovin, nagu ka idapartnerluse riigid näha Euroopa välisteenistuspartnerina meie ühises Euroopa tulevikus, aga mida on puudu? me üritame kunstlikult tugevdada välisteenistus. tehkem seda mõõdukalt läbi hea lähenemise ja ma usun, et see esprit de corps ja mõõdukas lähenemine saabki olema Euroopa välisteenistuse tugevuseks mis aga vajaka jääb? Te rääkisite väga ilusti naiste õigusest, aga miks mitte rääkida kristlaste õigusest? väga paljudes piirkondades neid kiusatakse taga ja nad ootavad teie reaktsiooni ja nad pöörduvad Euroopa Komisjoni poole abi saamiseks. meil on vaja paremat tasakaalu riikide vahel, sest Poola on statistika järgi äh, teistest maas. kui Euroopa välisteenistus tahab olla edukas, siis tuleb kinni pidada ka tasakaalust. suur tänu, härra Koval härra Van Heike, üks minut. aitäh, härra juhataja. mind äh, pahandab veidi see, et ma pean siin äh, nüüd konsensust rikkuma, aga mina pean ütlema, et välisteenistus on tegelikult näide sellest, kuidas sa, äh, sellest, milline ta olla ei tohi ja kuidas tulevikus asjad minna ei tohi. see soovitus äh, mida me homme hääletame, seal on juttu potentsiaalsetest parendustest ja nii edasi, aga mina arvan, et tegelikult parandatakse ainult sünd-, sümptomeid. kui tegemist on ilmsete vigadega, isegi kui baroness Ashton läheks homme pensionile, isegi kui on äh, lihtsalt see kasusaajate klikk, äh, need ülihästi makstud äh, Äh, diplomaadid, need ei ole tegelikuks probleemiks, vaid Euroopa Liit ei ole liitriik, ei ole valmis ühtseks välispoliitikaks ja ega ei ole valmis ka selleks, et meil oleks selline ühtne välisteenistus. mul on väga kahju sellest, aga praegu äh, sadu miljoneid pumbatakse projekti, mis lõppkokkuvõttes paremaks ei muutu ja mis kunagi ei hakka paralleelselt toimima äh, riiklike demokraatiatega. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Donjon. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kõrge esindaja, välisteenistuse, äh, välisteenistus on väga positiivne äh, ja, ja ühine välispoliitika, mis, positiivne muutus, mis on tulnud seoses Lissaboni lepinguga ning ärgem unustagem Eh, millised on need valdkonnad, eh, mida meie kodanikud tahaksid näha eh, valdkondadena, kus Euroopa Liit oma rolli mängiks, näit-, välispoliitika on kindlasti üks nendest, väga hea, et meil on õnnestunud luua ühine demokra-, ühine diplomaatiline korpus, hoolimata kõigist nendest äh, suurepärastest äh, edusammudest, millest on rääkinud äh, härra Brock ja härra Gualtieri, ma tahaksin keskenduda Euroopa Liidu tsiviil- ja sõjaväelistele missioonidele, ma olen äh, kohtunud kõigi missioonide juhtidega, ma olen kõiki neid missioone külastanud ja kahjuks tuleb ikka ja jälle teha samu järeldusi, et äh, planeerimine on liiga keeruline, tihti puudulik, äh, koordineerimine ei ole piisaval tasemel tagatud, paindlikkust praktiliselt ei ole, me peame parandama kindlasti neid asju, oluline, siin on mängus meie usaldusväärsus ja äh, meie nähtavus ning äh, ma tahaksin äh, peatuda äh, teie komisjoni asepresidendi ametikohal. vaja on, et kasutataks meie välisteenistuste ja välismissioonide jaoks paremini ära komisjoni võimalusi ja komisjoni mehhanisme. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Muniz. aitäh kaks positiivset elementi on selles resolutsiooni ettepanekus. see, mis puudutab äh, paremat koostööd nõukogu peasekretäriaadi ja komisjoni vahel ja see, et kõrge esindaja saab rohkem paindlikkust ja et Relaxi volinikud või asetäitjad peaksid tema tööd äh, lihtsustama. meil peaks aga olema selline välisteenistus, mis võtaks üle liikmesriikide diplomaadid äh, alalistest esindustest või saatkondadest, mis äh, suletakse. Euroopa välisteenistus on mõttekas ja see ei tohi viia selleni, et kolmandates riikides äh, kaovad ära kod kodanikele tagatud võimalused, seetõttu kaotatakse ära saatkondi. liiga vähe räägitakse ähm, soolisest ebavõrdsusest null protsenti äh, naisi on AD kuusteist tasandil, äh, delegatsioonide juhtidest on ainult vähem kui kakskümmend viis protsenti äh, naisi aga, aga seitsekümmend protsenti sekretäridest on naised. ma arvan, et seda anomaaliat on vaja korrigeerida, ma arvan, et see on hädavajalik. Euroopa Rahvapartei on esitanud muudat-, on meie muudatusettepaneku vastu olnud, me soovisime võtta vastu sellise resolutsiooni ettepaneku, mis paneks paika kõrgemate tasemete jaoks äh, naist, naiste kvoodi. olen iloinen ja proua Jäätanmägi, härra president, mul on väga hea meel et raportis äh, rõhutatakse vajadust edendada Euroopa välisteenistust, parandades geograafilist tasakaalu ja seeläbi saavutada ka parem vahendite võrdne jaotus ja see tähendab seda, et kõik liikmesriigid peavad olema võrdselt tasakaalustatud, esindatud selles teenistuses. kahjuks täna olukord on selline et suured ja vanemad liikmesriigid eh, domineerivad välisteenistuses, nelikümmend protsenti diplomaatidest on prantslased, kahtlemata tublid inimesed, kuid ka teistel riikidel on suurepäraseid diplomaate pakkuda. nagu proua Ashton äsja ütles, kaheksateist protsenti eh, eh, ametnikest on kaheteistkümnest uuest liikmesriigist, mündi teine pool on see, et viieteistkümnest vanemast liikmesriigist on kaheksakümmend protsenti personalist. see ei ole tasakaal ja me soovime, et seda olukorda parandatakse. suur tänu, järgmisena härra Petrovski. suur tänu. Euroopa välisteenistuse tegevuse ülevaatamine äh, peaks tagama ka parema geograafilise tasakaalu. artiklis nelikümmend oma raportis Euroopa Parlament rõhutab vajadust kasutada kõiki meetmeid, et parandada geograafilist esindatust äh, kõikidel tasanditel ja kõikide palgaastmete puhul kuid see tasakaal pole veel saavutatud. liikmesriikide diplomaatid, sealhulgas ka Poolast, äh, moodustavad ainult väikese osa välisteenistuse töötajatest, kui me võrdleme äh, nõnda-öelda vanemate liikmesriikide diplomaatidega. Poola, mis on Euroopa Liidus suuruselt kuues äh, riik, peaks saama kaksteist ametikohta saja neljakümnes esituses ja mitte neli, nagu tal on. poolakad on alaesindatud ka äh, Äh, Euroopa välisteenistuse alamatel ametikohtadel. kolme tuhandest töötajast moodustavad poolakad ainult kolm protsenti. Euroopa Parlament soovib parandada geograafilist tasakaalu ja peaks selles suhtes kaaluma riiklike kvootide sisseviimist. suur tänu, järgmisena härra Preda. aitäh, ma olen äh, rahul sellega, et Broki ja Gualtieri soovitused rõhutavad äh, seda, et välisteenistus on uus teenistus, et me ei saa seega eeldada, et ta sajaprotsendiliselt toimiks, et oleks sajaprotsendiliselt toiminud esimese kahe tegevusaasta jooksul. ma arvan, et äh, parlamendi kolleegid on kohati olnud liiga karmid proua Ashtoni suhtes, võttes arvesse neid piiranguid, mis selle protsessi käigus on olnud. ma arvan, et äh, märksõnaks peaks siin olema paindlikkus, paindlikkus, äh, mis puudutab ressursside ümberjagamist, personali ümberjagamist, kui äh, poliitilised prioriteedid muutuvad, mida on meile näiteks näidanud Araabia kevad, kiirreageerimise võimekus on oluline ning vaja on suuremat paindlikkust selleks, et vastu võtta operatiivseid otsuseid äh, kõigis äh, valdkondades, mis puudutavad äh, julgeolekupoliitikat, välispoliitikat, seda me nägime Mali kriisiga seoses ning hea oleks, kui nõukogus oleks võimalik võtta otsuseid vastu kvalifitseeritud häälteenamusega. ma tahaksin rõhutada, et kui välisteenistuse eesmärgiks ei ole asendada riikide välisteenistusi, siis äh, see on siiski väga oluline ajal, kui äh, eelarvekärped tabavad ka äh, riikide välisesindusi. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Kreisler-Dörfler lugupeetud juhataja, ma tervitan väga seda, et me teeme vahekokkuvõtteid ja analüüsime, millised struktuurid on välisteenistuse puhul ennast tõestanud ja kus on võimalik parandada olukorda. võttes arvesse viimaste aastate kriise, on viimati Süüria puhul selgeks saanud see, et meil on vaja seda, et kõrge esindaja oleks poliitiline liider selleks, et eden-, oleks, tal oleks võimalik äh, kujundada ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. lugupeetud Cathy Ashton, te saate oma potentsiaali paremini ära kasutada eh, Euroopa Komisjoni asepresidendina, eh, kaasates eh, välispoliitika eest vastutavaid komisjoni liikmeid. me toetame teid selles ning lisaks tugevamale poliitilisele liidri rollile on vaja lihtsamaid struktuure ja paremat koordineerimist selleks, et suurendada välisteenistuse tõhusust. meie välispoliitika jaoks on kõige olulisem see, et Euroopa naabruspoliitika jääks komisjoni pädevusse ja et äh, see oleks allutatud ühenduse meetodile. naabruspoliitika ei tohi öö, äh, olla allutatud valitsustevahelistele struktuuridele. ma tahaksin teid õnnitleda seni tehtud töö eest. Te, ma tahaksin äh, õnnitleda ka teie kolleege ja ma tahaksin ka väga tänada teie vasa-, vasakul käel istuvat kolleegi, kes on suurepäraselt koostööd teinud parlamendiga. aitäh ja nüüd saab sõna proua Giannaku aitäh, juhataja. tõepoolest, välisteenistuse loomine pakkus palju äh, positiivset ja ma tahaksin tänada proua Ashtonit nende jõupingutuste eest, mida ta teinud on. ülesanne ei olnud kerge. aga jälgides nüüd, kuidas teie teenistus töötab siis me peame ikkagi tunnistama, et on vaja ka üht-teist muuta, nii nagu parlament soovitab. E, on vaja e, muuta hierarhiat. paistab, et teil on väga palju kõrgetasemelisi mm, ametnikke aga e, väga sageli jääb puudu jõupingutuste koordineerimisest ei ole väga hea tööde koordineerimine ka komisjoni ja välisteenistuse vahel, selles osas peab rohkem pingutama, rohkem peab pingutama ka selle nimel, et naisi töötaks teie teenistuses rohkem põhipeakorter eh, on Brüsselis, seda eh, turvakaalutlustel kui seda teha ja see peakorter on nii ähm, sõjalise tegevuse kui äh, tsiviiltegevuse jaoks, kui niisugune peakorter oleks olemas, siis äh, see tõhustaks äh, teie tööd. ma tunnistan teie pingutusi, aga me tahaksime selle alusel teha sisulisi Eh, muutusi teie teenistuses, et eh, koordineerimine oleks parem, et tulemused oleksid paremad. ja Euroopal ei ole ikkagi veel seda oma brändi nime, eh, selle nimel on vaja tööd teha. üks minut, äh, härra Cortes. aitäh, juhataja ma eh, tahan eh, korrata, mida siin eelpool öeldi, et me täname eh, kõrget esindajat suurepärase töö eest, mida ta teinud on, organiseerides uue teenistuse. arengukomisjonis me oleme mõelnud selle uue teenistuse üle ja meil on tõesti hea meel, et te käite meie juures esinemas ma loodan, et eh, me eh, saame ka hinnata, millise lisandväärtuse te olete oma teenistusega Euroopa Liitu toonud ma kutsuksin eh, välisteenistust ja komisjoni lahendama kõik need esialgsed sünniraskused ning ma loodan, et selle peegeldus on järgmises programmperioodis näha. ning ma tahaksin, et oleks paremini tagatud teie teenistuses riikide esindatus ja sooline tasakaal. härra Kukan, suur tänu, Euroopa välisteenistus peab olema stabiilne ja tugev Euroopa välispoliitika rinde tegija. me peame kasutama neid rahasid, mis meil on, tegemist on uue struktuuriga, tegemist on alles loodava organisatsiooniga. viimastel aastatel oleme me näinud positiivseid tulemusi, aga siiski on ka mõningaid vajakajääke vajakajäämisi, millega tegeleda, meil on vaja tugevat välisteenistust ja vä tugeval välisteenistusel peab olema eh, tugev poliitiline liider. Eh, Euroopa Liit mängib ehm, juhtrolli suhetes naabritega ja selleks on vaja, et me räägiksime ühel häälel, mida ka eh, austatakse. struktuur peab toetama tööde elluviimist selleks, et oleks võimalik vältida kattuvust ülesannete täitmisel, vaja on aidata äh, kui me tahame korralikku Euroopa välispoliitikat, siis äh, meil on vaja selles vallas läbipaistvust. Äh, Euroopa Parlamenti tuleb kaasata sagedamini, kui ähm, rangetatakse olulisi otsuseid. Euroopa Parlament annab teie teenistusele ka äh, legitiimsuse ja laseb hõlmata suuremat arvu inimesi. oluline on välisteenistuses tagada demograafiline tasakaal ning rohkem hõlmata diplomaate uutest liikmesriikidest. aitäh ja nüüd saab eh, pooleteiseks minutiks sõna asepresident Otmar Karas lugupeetud äh, asepresident, lugupeetud äh, daamid ja härrad. kui me küsime inimestelt, mida nad soovivad Euroopa Liidult, siis nad soovivad eelkõige ühist välispoliitikat. selget ähm, äh, selget nägu, mis Euroopal oleks maailmas. kui me nüüd mõtleme äh, Äh, globaliseerumise tagajärgedele meie mandrile, siis me teame, et äh, Euroopa Liidust äh, peab saama meie mandri eestkõneleja maailmas ja see on võimalik üksnes nii, kui meil on tõhus välispoliitiline teenistus, diplomaatiline teenistus, meil on veel väga palju vaja teha, me oleme selle arengu alguses aga paljud asjad on läinud viltu. pädevuste killustumine, komisjoni äh, töötajate, liikmesriikide ja Euroopa välisteenistuse vahel loob teeb, toob kahju tõhustum-, tõhususele ja seetõttu tuleb see killustumine kõrvaldada. Ingrid Kressler on äh, siia joonistanud äh, Äh, välisteenistuse struktuuri, see näitab, kui killustunud äh, ja ebaülevaatlik see teenistus on. ma kuulen mõningatelt äh, välisriikides asuvatelt struktuuridelt, et on erinevad puhkusereeglid, erinevad struktuurid, nii et parlament peab äh, rõhuma sellele, et vaja on kõrvaldada killustumine ja e, e, ebatõhusus. aitäh ja nüüd saab sõna äh, proua Vaideire. Eštons kundze, godātie kolēģi, kopš Eiropas ārējā darbības dienesta izveides ir panākts nozīmīgs progress, taču vēl ir daudz darāmā. lugupeetud kolleegid, alates välisteenistuse loomisest oleme teinud äh, väga palju, aga endiselt on äh, vaja väga palju ära teha. geograafiline tasakaalustatus äh, tippjuhtide puhul on väga oluline ning äh, vaja on äh, töötajaid uutest liikmesriikidest. kriteeriumiks peab olema kompetentsus ja samuti on äh, juhtivatel ametlikel vaja piisavat pädevust. ma olen näinud korduvalt, et saadikud ei äh, saa üldse suheldud, äh, sellepärast et nad ei oska vastava riigi keelt, näiteks äh, Inta missioon Moskvas, neil ei olnud võimalik üldse mingeid kontakte sõlmidagi, sellepärast et oli vajakajäämisi just nimelt suhtlemises Balti riikide esindajad ähm, suutsid alustada tööd idapoolsetes äh, esindustes. ma tahaks üles kutsuda ka loomaesindust äh, Turkmenistanis. see riik on äärmiselt oluline, mitte üksnes äh, loodusvarade olemasolu pärast, vaid äh, see on ka geopoliitiliselt äärmiselt oluline riik. nii et äh, rohkem ressursse konsulaaresinduste jaoks oleks äärmiselt oluline ka väikeriikide jaoks. proua Metsola, palun. proua Metsola Euroopa välisteenistuse loomine on oluline Euroopa jaoks. tegemist on institutsiooniga, äh, mis pidevalt tugevneb, vaatamata praegusele majanduskliimale ja raskustele. ja vaatamata piiratud vahenditele Euroopa välisteenistus on tegutsenud selle nimel, et meie hääl oleks tugevam ja see on võimaldanud meil äh, Äh, järjekindlamalt tutvustada Euroopa vaateid äh, ülemaailmsel areenil. loomulikult on võimalik veel äh, asju parandada, võib menetlusi täiustada ja ühendus peab esinema ühel häälel, see on ainuke viis Euroopa Liidul ära kasutada saavutatud seisukoht maailmas. rääkides konkreetselt selle teemast, siis ma tahaksin puudutada Malta jaoks olulist teemat. see on ametisse võtmise küsimus. Äh, äh, kui toimusid läbirääkimised välisteenistuse moodustamisel, siis Malta äh, rõhus, et välisteenistus peab olema esindatud kõigi liikmesriikide kodanikena Äh, ma hindan küll siiani tehtud äh, jõupingutusi, ma soovin siiski, et meie poolt välja pakutud tingimust edaspidi paremini rakendatakse. ja selles osas ma toetan igati soovituse lõiku nelikümmend, kus kutsutakse üles rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et parandada geograafilist esindatust kõrgematel tasanditel ja kõikide teiste palgaastmete ametikohtade puhul. ainult niiviisi äh, suudame me tõeliselt üle saada Äh, tasakaalu puudumisest ja äh, ka liikmesriikide ametnikud äh, näitavad üles suuremat osadust Euroopa välisteenistuses. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. seitse kolleegi on palunud sõna ja te saate sõna, kui te peate kinni pidama kõneajast. kõigepealt saab sõna kolleeg Korhola. tänan mina kuulun nende parlamendisaadikute hulka, kes leiavad, et meil on vaja tugevamat välispoliitikat. Euroopa välisteenistus eh, moodustab olulise osa selle eesmärgi saavutamisel selleks, et esindada meie kodanike huve maailmas. ja nagu üks kolleeg meenutas meile äh,, see on oluline äh, aspekt, tuleb arvestada ka näiteks äh, kristlaste tagakiusamisega. Euroopa välisteenistus on väga hübriidne struktuur ja me ei saa loota küll imesid pärast kolme aasta tegutsemised, kuid meie reageerimine kriisidele on olnud liiga aeglane ja seda bürokraatia tõttu, sest neid otsustustasandeid on liiga palju. Araabia kevad ja Mali on heaks näiteks selle kohta, kuid ma loodan, et Euroopa välisteenistus on saanud õppetunnid ja institutsioonina on lähenenud ka kolmandate riikide kodanikuühiskonnale. ja mul on hea meel, et eelmisel nädalal eh, Euroopa välisteenistuse esindaja kohtus eh, Türgi noortega Türgis. ja seetõttu tuleb tõsiselt suhtuda demokraatlikesse nõudmistesse välisteenistuses, seda ma rõhutasin ka eelmisel aastal. järgmisena proua Kressle. aitäh, ma tahaksin viidata sellele, et äh, Euroopa välisteenistuse ees seisev tee on veel väga pikk, ma tahaks esitada lihtsalt mõningaid küsimusi, miks te äh, peate kinni sellisest äh, ülesehitusest, see teenistus ju äh, töötab hoolimata sellest üle, struktuurist, mitte tänu sellele. mul on hea meel, et te olete öelnud, et üritatakse seda muuta ning ma tahaks küsida eriesindajate kohta, et milline on nende kontseptsioon, kas, kas meil on olemas äh, tulemused, miks meil üldse on äh, need eriesindajad, äkki oleks mõttekam vastavaid delegatsioone tugevdada, ma arvan, et me peame koos teiega võitlema selleks, et me saaksime tõhusa äh, tõhusa välisteenistuse maksumaksjad maksavad kinni viiskümmend viis tuhat diplomaati, seda on kaks korda rohkem kui USA-l. väga palju mõistlikum oleks tugevdada välisteenistust, see tähendaks, tähendaks ju ka seda, et maksumaksjad saaksid raha kokku hoida. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Anguraki. proua president, ette pandud muudatused puudutavad seda, et välisteenistus äh, peab muutuma ülemaailmselt tugevamaks. Euroopa Liidu välispoliitika peab muutuma agressiivsemaks äh, ja märgatavamaks äh, ning sõdade puhul on ette nähtud sagedasem sekkumine. ja ette on nähtud ka lahingugruppide moodustamine, ette on nähtud äh, rahastamisstruktuuride äh, muutmine, kriisimehhanismi loomine, vastavate meetmetega ja liikmesriikidega koostöö tõttu ei ole välisteenistus kontrollitav sellist demokraatlikku kontrolli ja, ja legitiimsust äh, mida vaja oleks, tegelikult ei ole ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et lihtsalt legitimeeritakse Euroopa Liidu ja NATO sekkumisi. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Möltser. aitäh milline on Euroopa nägemus, eurooplaste nägemus Euroopa Liidu tulevikust, kas eh, nad soovivad sellist eh, tsentralistlikku, tsentraliseeritud üles, eh, moodustist, mis on väljapool nõrk või soovitakse sellist liitu, mis oleks föderaalne, demokraatlik, liberaalne, ka väljaspool tugev ja mis oleks võimeline kaitsma Euroopa huve maailmas. kindlasti viimast soovitakse ja sellise Euroopa juurde kuuluks ka tugev välispoliitika ja kindlasti ka tugev välisteenistus. see aga, mis meil praegu on, on kummaline topeltstrateegia, meil on vanad Euroopa suurriigid, kes seda või vähemalt need, kes arvavad, nad seda on, kes ajavad vana välispoliitikat ja teisalt on meil Euroopa Liidu välispoliitika, mis endiselt on võimetu, mis on välispoliitiline käe kääbus ja mitte midagi ei suuda. seda on vaja muuta, meil on vaja välisteenistust, aga eesmärk on meil vaja mõistlikku ja mõttekat äh, välispoliitikat. aitäh ja kolleeg. <clears throat> aitäh, juhataja. Euroopa Liidu välisteenistuse funktsioneerimine ja ülesehitus Need, need olid küsimused, mis otsustati ära, kui välisteenistus loodi. liikmesriigid, nõukogu, komisjon tundsid tegelikult muret, kuidas hakkab kujunema jõudude tasakaal institutsioonide vahel, aga olid ka väga mitmesugused olulised sündmused vahepeal, e, loodi e, inimõiguste ombudsmani koht, toimus Araabia kevad ja siin praegusel hetkel räägitakse, et kõrgel esindajal on vaja asetäitjaid. mulle tundub, et pigem oleks lahendus selles, et ehm, toimuks hea koostöö volinike vahel, ehm, humanitaarabi ja, ja, ja teiste volinikega sest välispoliitika ei ole mitte ainult abi või läbirääkimised, vaid see on ka majandus. loomulikult see tähendab, et eh, niimoodi on võimalik ära kasutada ka liikmesriikide erinevaid ministeeriumeid. mis puudutab eh, geograafilist tasakaalu sellest teenistusest, siis proua Ashton rääkis sellest, räägiti eh, uute liikmesriikide diplomaatide tulemisest, mis on mõjutanud teenust positiivselt teenistust positiivselt ja lõpuks meie kolleeg proua Sinclair. aitäh, eh, juhataja. paljud minu kolleegid eh, rääkisid sellest, et oleks hea, kui Euroopa Liidul oleksid ühed ehm, eh, saadikud ähm, äh,. aga äh, mina tegelikult arvan, et välisteenistus on põhimõtteliselt vigane, sest niisugust mandaati pole kellelegi antud. kuidas saab proua Ashton rääkida kahekümne seitsme liikmesriigi nimel? E, e, muidugi tema oli väga äh, äge e, võitleja Lissaboni lepingu eest ja nüüd see tähendab, et ta tahtis lihtsalt saada rohkem eh, võimu ja parun Ashton on selle võimu saanud. ainukene võimalus, kuidas Euroopa Liit räägib ühel häälel, on see, kui ta saab mandaadi rahvalt. Eh, aga proua Ashton, kas teil ikkagi on jõudu mängida eh, kõige kõrgemal tasemel seda mängu? nüüd ma annan sõna proua Ashtonile ma olin UEFA meistrivõistlustel UEFA kutsel. ma tahan tänada kõiki sõnavõtjaid, ma nagu ütlesin alguses, et see saab olema elav mõttevahetus ja nii ta oli ja ma olen tänulik kõikide nende kommentaaride eest, vaatamata sellele, kas need olid positiivsed või negatiivsed, kas te nõustusite või ei nõustunud meie tegevustega, vähemalt kõik parlamendi eriseisukohad sai korda. ma tahaksin esile tõsta mõningad põhiküsimused Äh, mis tõstatusid ka arutelus, me loomulikult tuleme nende küsimuste tagasi siis, kui meie tegevuse aruanne avaldatakse. ja ma tahaksin käsitleda äh, mõningaid teemasid. kõigepealt meie koostöö liikmesriikidega, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, Lissabon jättis äh, nõukogu ja ühehäälsuse ja valitsuste vahelise metoodika meie töö põhimõteteks ma leian, et välisnõukogu liikmed, olgu tegemist siis välisministrite või arenguministritega, eh, on inimesed, kes eh, soovivad alati saavutada ühist seisukohta, mitte kõige madalamat ühisnimetajat, eh, vaid ühist parimat kordajat ja tänu sellele on meil võimalik saavutada ka kokkulepet. ja ma võin teile kinnitada, et see, kuidas kakskümmend seitse liikmesriiki omavahel koostööd teevad, Äh, annab tulemuseks väga väärtuslikke debatte ja lahenduste otsimisi. me kulutasime ka kaksteist tundi äh, Süüria ja embargo küsimusele. Äh, osa parlamendisaadikud ütlesid, et ka liikmesriikide parlamentidel peaks olema oma roll ma kohtun äh, äh, kõikide liikmesriikide parlamentide esindajatega, nad tulevad kokku uue eesistuja äh, ametisse astumisel ja avakonverents on alati minu jaoks võimalus pidada pikka arutelu, võib-olla sellest ei piisa, kuid see moodustab tähtsa osa minu töödest ja tegemistest kuidas me eh, töötame koos liikmesriikidega, toodi näide eh, Jeemenis toimunud eh, röövimise kohta. Austria ja Soome mõlemad tänasid meid tehtud töö eest. ma rääkisin presidentidega, ma koordineerisin kogu tegevust ja see kehtib kõikide röövitud inimeste puhul ükskõik millises maailmanurgas ja ma tahaksin mainida veel ühte, kui eh, seda, et välisministrid teevad väga hästi koostööd. Eh, nii TRIPS-i teemal, nagu ma ütlesin, ka eh, ühenduse nimel ja liikmesriikide nimel William Hague, Carl Bildt ja teised hiljuti tegid väga olulise reisi koos, mis oli väga väärtuslik. ma tahaksin rääkida nüüd oma asetäitjate teemal, sest väga paljud on õigesti juhtinud tähelepanu sellele, et on võimatu äh, kahes-kolmes korra, kohas äh, üheaegselt olla. mulle meenub üks kurb päev, kui ma pidin ühe päevaga külastama viite riiki ja mind kritiseeriti, et ma ei jõudnud kuuendasse riiki. on täiesti võimatu saavutada kõike, kui ei kasuta ära seda äh, roteeruva eesistuja väärtuslikku abi kui see kõik kokku pandi, kõik need äh, koosolekud, mis toimusid enne, jätkuvad nii assotsiatsiooni nõukogus kui ka muudes formatsioonides, mis on aja jooksul välja kujunenud ja need koosolekud jätkuvad, need nõupidamised jätkuvad. Äh, ma pidin juhtima mõnikord ka kolme nõukogu ja mitte ühte ja seega äh, roteeruvad äh, eesistujad on, on fantastilised abilised võtnud üle suure töökoorma, nii nagu Stefan Füüle, kellega ma teen tihedat koostööd ja samuti ka teised volinikud, kes on olnud valmis mind esindama ja ühendust esindama ja sama võib öelda ka välisministrite kohta. Pole sugugi erakordne, et välisminister äh, mingil konverentsil teeb avalduse nii oma liikmesriigi kui ka Euroopa Liidu nimel. Äh, see on meil kasutada olevate ressursside hea kasutus ja ma soovitan seda ka teile. see ei vähenda seda laiemat arutelu, mis on vaja pidada selle kohta, kuidas tulevikus seda rolli täita ühe inimese poolt, kui need nõudmiste arv pidevalt suurevad, suurenevad ma samuti leian, et küsimus, kuidas me töötame kriisi eh, juhtimisel, ohjamisel ja kriisi ennetamisel peab kuuluma selle tervikliku lähenemise alla, kuidas me kasutame oma vahendaja oskusi ja muid oskusi. on äärmiselt oluline tegutseda tulemuslikult, mis tähendab seda, et me peame mõtlema sellele, kuidas need struktuurid koos saavad toimima, et kõik ühildub. ma ei saa kõike muuta, kuid teie abi ja liikmesriikide abiga saan ma ühte siiski ära teha. ja äh, samas vaimus, kui me mõtleme meie tööle äh, kaitseküsimustes, meie ühise kaitse välispoliitika missioonid, me peame seda protsessi tagant tõukama, muutma selle kiiremaks, see on liiga pikaajaline, selleks on vaja äh, mitmete komisjonide tööd, tegemist on oluliste otsustega, me ei taha neid liikmesriikide pädevusest ära võtta kuid me ei soovi kõiki neid menetlusi läbi teha ja kui teile meenub, siis ma rääkisin ka emissioonide nii-öelda exit strateegiast äh,, väljatoomise strateegiast. me sõltume oma töös ka komisjonist, kuid samas me peame ka läbi vaatama äh, vajalikud seadusandlikud aktid ja selles osas me vajame ka teie abi, sest äh, ka paljud nendest toovad kaasa ka muudatusi me peame tegutsema kiiremini ja seda me ei saavuta, kui me pelgalt seda soovime, see saab teoks ainult siis, kui me seda tõesti teeme. Äh, saatkonnad ja delegatsioonid, Ühendkuningriik äh, praegu avab uusi saatkondi ja William Hague tunneb suurt uhkust selle üle, ma tahan öelda tema nimel, et nad avavad uusi saatkondi ja mitte ei sule esitati konkreetselt küsimus Barbadose ja Panama kohta. Äh, Barbados saab väga palju halba reklaami ei, Bar-, Barbados on meie piirkondlik abik-, sõlmpunkt. seal on nelikümmend neli töötajat, kolm välisteenistusest, kuus komisjonist ja kolmkümmend viis on kohalikud töötajad. Nemad vastustavad abi kättetoimetamise eest kümnesse riike Antiguasse, Barbadosse, Kitsenevisse, St Luciasse ja nii edasi. Nad vastutavad kahesaja viiekümne miljoni väärtuses abi eest selle asemel, et äh, avada kümme erinevat kohta, kümne erineva bürokraatia, oleme, koondame nad ühte kohta, kuid seal on ainult kolm meie töötajat. ja ma nõustun, et meil peaks olema äh, delegatsioon ka äh, Panamas ja ka Türkmenistanis ja Pärsia lahe piirkonnas ja me peame seda tegema siis, kui aeg on küps, kuid meil on selleks vaja ka vahendeid ka see on oluline, et me oleme avanud Liibüas, Myanmaris oma delegatsioonid, me oleme püüdnud niimoodi reageerida seal toimuvatele dramaatilistele muutustele, et meie inimesed oleksid kohapeal, kuid see on olnud meile tõeliseks väljakutsed. Äh, nüüd personali äh, küsimuses, väga palju on vaja ära teha, me saime päranduseks suurem osa ametnikest, kes tulid tööle institutsioonidest. Äh, me pärisime nende soolise esindatuse ja tausta ja selliste muutuste läbiviimine organisatsioonides organisatsioonides ja mul on kogemusi, nõuab aega. me peame välja töötama sellised protsessid, mis võimaldavad inimestel tulla meie teenistusse tööle. mul on hea meel, et äh, rohkem naisi on tulnud meie teenistusse ja ärge unustage, et ka riiklikes diplomaatilistes teenistustes ei ole välispoliitikas eriti palju tegevaid naisi me peame lahendama ka mõningad äh, takistused, mis veel eksisteerivad, me tegeleme nendega, me saadame oma esi-, inimesi pealinnadesse, et arutada, kui need riigid on alaesindatud, mida teha. nüüd kvootidest. iga inimene, eh, nii delegatsiooni juht teab, et nad on saanud selle ametikoha, kuna meie arvates nad olid parimad äh, ühenduse esindamiseks selles töövaldkonnas ma nõustun ka nende puhkuste ja muude regulatsioonide kohta, kuid ma ei saa midagi ette võtta, kui need regulatsioonid ei muutu. minu arust on see täiesti mõttetu, kuidas need puhkuste süsteem on äh, äh, kehtestatud. Ähm, inimesed vajavad vaba aega, äh, ma ei vaidlusta seda, kuid meil on erinevad regulatsioonid, kuid nende muutmiseks, selle olukorra muutmiseks ma vajan regulatsioonide muutmist, ma vajan teid. see kehtib ka teiste asjade, ma ei ole nende muutuste vastu, aga te teate ja mina tean et selleks on vaja teha ettepanekuid ja tuleb nendes ettepanekutes kokku leppida. see tähendab seda, et tuleb tegutseda arukalt ja ettevaatlikult, seega kõik ettepanekud muudatuste jaoks on esitatud ka delegatsioonide poolt. ma olen palunud delegatsioone eh, esitada meile oma mõtteid, mida me peaksime tegema, et ma saaksin tegutseda vastavalt. ma olen loomulikult mõelnud ka selle peale, mida saab ära teha Äh, kui me lõime selle teenistuse, siis meil oli vaja kõigepealt selle toimima panna ja nüüd meil on äh, palgaastmel AD viisteist ja kuusteist küsimuse all. ma tegin liikmesriikidele ettepaneku hiljuti, mida teha eriesindajatega seoses, äh, üle vaadata nende mandaadid, nende arvud ja mõelda selle peale, kuidas neid paremini lõimida meie teenistusse. see on oluline element, mida me saame ära kasutada teinekord väga rasketes kriisiolukordades, kui me teame, et inimene, kes on ühes kohas, saab mujale äh, saata ja teinekord on vaja äh, kombineerida delegatsiooni juhi ja selle laiema esindatuse jõudusid nagu Afganistanis kuid nad toovad endaga kaasa ka personali, mis meil on vajalik. seega küsimus on, kuidas neid paremini lõimida meie teenistusse, kuid uskuge mind, ma olen täiesti pühendunud sellele, kuid seda tuleb teha niiviisi, et, et meie areng ei katkeks ja nüüd lõpuks selle asepresidendi küsimuse kohta, ma nõustun. ma olen arutanud seda president Barrosoga, me oleme ühel meelel, et me peame rohkem panustama selle arengusse. ma oma sõnavõtus tõin ka väga häid näiteid selle kohta, kuidas me teeme koostööd erinevate volinikega erinevate teemade raames. eelmisel nädalal me rääkisime volinikega Siiriudest ja rääkisime kaitseküsimustest ja Äh, niiviisi me peame tegutsema ka palju, väga paljudel teistel juhtudel ja äh, koos äh, meie komisjoni presidendiga me püüame seda tõhusamaks muuta. ma tänan teid tänase arutelu, sest ma ütlesin, sellise teenistuse loomine on äh, nagu lennuki õhku tõstmine, kui lennukil veel tiibasid ei ole mul on töötajad, kes on tulnud erinevatest kohtadest, erinevatest institutsioonidest, me töötame seitsmes erinevas paigas Brüsselis ja me soovime, et nad looksid midagi uut ja me palume, et delegatsioonid koha peal võtavad enda peale täiesti uued ülesanded, ilma äh, et neil oleks selleks ka vajalikud vahendid. sellistes kohtades nagu New York, kus äh, äh, oli võimalik kakskümmend täiendavat töötajat võtta, aga meie ei saanud seda teha minu ambitsioon on luua vundament, ma ütlesin, mul on kolm prioriteeti, olla tugevam meie naaberriikides, äh, äh, tugevdada meie strateegilisi partnerlussidemeid ja luua alus teenusele, mida te kõik, äh, millega üle te kõik võite uhkust tunda, kuid väga palju on vaja ära teha ja teie toel ma äh, tegutsen oma ametiaja lõpuni ja annan üle selle äh, teenistuse juhtimise, kuna see on äärmiselt oluline Euroopa jaoks. suur tänu, lugupeetud asepresident ja nüüd saavad sõna meie raportöörid ja esimesena kolleeg Elmar Brokk. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud äh, komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid ma arvan, et parlament on näidanud, et ta on valmis osalema teenus, teenistuse parandamises e, ja konstruktiivset koostööd tegema ja seda on näidanud selgelt ka tänane arutelu. ma loodan, ma ei oota ka teilt nüüd täielikku vastust, ma arvan, et meil on järgnevatel kuudel vaja veel rääkida sellest, mida on vaja teha ja te viitasite määrustele, ma arvan, et ka äh, eelarvemäärus kuulutab selle hulka ning ka, ka õiguslooja peab üht-teist tegema selleks, et parandada õig-, välisteenistuse Äh, tõhusust. Äh, liikmesriigid saavad ju ka kasu ka. asi ei saa olla nii, et äh, üks riik takistab konsulaarteenistuste loomist. Ähm, mis on olulised ju ka kodanikele. Need on äh, asjad, millega me peame tegelema, sest see tähendab seda, et meie äh, liikmesriigid saavad kulusid kokku hoida. kui me seda teha saame, siis me peame seda ka tegema. ja ma arvan, et ka poliitiliste esindajate küsimuses ma olen nõus sellega, mida te ütlesite, aga me peame seda veel are-, arutama, äkki on võimalik äh, seda parandada mul on hea meel, et me saame järgnevatel nädalatel ja kuudel äh, veel neid küsimusi arutada ja me peame viimast äh, aastat, mis meile jäänud on, kasutama selleks, et olukorda veelgi parandada. aitäh äh, härra Brockile ja nüüd saab sõna kolleeg Kvartieri. aitäh see arutelu on minu meelest näidanud, et parlamendis on väga suur arvamuste kattuvus, äh, mis puudutab äh, nüüd neid suuniseid ja raportit, siis äh, ma viitaksin siin ka härra Tänokile ja ütleksin, kui oluline see on, et meil on Euroopa välisteenistus. arutelu näitas, et parlamendi ja kõrge esindaja arvamused on üksteisele küllaltki lähedased. ma pean ütlema, proua Ashton, et te pidasite suurepärase kõne ja see on, ja mul on väga hea meel selle üle, mitte üksnes sellepärast, et te tunnustasite parlamenti, vaid eelkõige sellepärast, et äh, see näitas, milline on teie nägemus oma ülesannetest ja milli- ja võimalustest, äh, mis äh, Euroopa välisteenistusel on ja me oleme teiega selles suhtes ühel meelel, eriti kui tegemist on väljakutsetega, kõikehõlmava lähenemisega erinevate instrumentide sidumisega, mis Euroopal on selleks, et oma välistegevust tõhusamaks muuta. ka need äh, hea koostöö näited komisjoniga, millele te viitasite, on kahtlemata õiged näited. aga me, ma pean ütlema, et äh, selles vallas on vaja rohkem ära teha, ma olen äh, lootusrikas selles osas, et resolutsioonist on abi. ma tahaksin tänada teid, ma tahaksin tänada teie kaastöötajaid välisteenistuses ning äh, loomulikult ma alustan Pierre Vimonist, äh, võttes arvesse saavutatud äh, tulemusi, võttes arvest-, arvesse seda, kui palju ta on parlamendiga suhelnud. suur aitäh, sellega on arutelu lõppenud hääletused leiavad aset homme keskpäeval. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde.